die sitzung ist wieder aufgenommen. die zuständigen italienischen behörden haben mich von der kallid kolleegid, äh, mind on teavitatud sellest, et härra Giovanni Barbagallo on valitud üheteistkümnendal märtsil kaks tuhat neliteist jõustumisega äh, valitud parlamendisaadikuks, ta asendab proua Francesca Barashut. Äh, see on teostatud vastavalt Euroopa Parlamendi saadikute otsest üldiste valimiste seaduse artikli seitse lõike üks kohaselt ning esim-, Äh, kodukorra artikli neli alusel äh, ta asub oma ametisse äh, alates üheteistkümnendast märtsist kaks tuhat neliteist ning ta saab osaleda parlamendi ja parlamendiorganite töös, kasutades kõiki selleks ette nähtud õigusi, kuni tema mandaadi ei ole vaidlustatud ning kui ei ole teatavaks saanud, et tal on mingeid tegevusi, mis on vastuolus tema tegevusega Euroopa Parlamendi saadikuna Eh, kallid kolleegid. Eh. päevakorraline küsimus, aitäh. mina tahaksin informeerida Euroopa Parlamenti ühest väga tõsisest juhtumist Prantsuse Vabariigis, mis astub vastu eh, eh, eh demokraatiale.